Äh, veidi varem kui planeeritud, läheme edasi järgmise raporti juurde proua Gardiinilt, kodanikukaitsemehhanism ja annaksingi sõna proua Gardiinile neljaks minutiks. Grazie, signor president. suur tänu, president. ma leian, et täna päev on kõikide nende jaoks, kes on kõvasti tööd teinud selle raporti kallal, äh, tähtis päev. Äh, see on olnud äärmiselt liigutav kogemus, äh, arvestades, et läbirääkimised kestsid kaua. kui me keskendusime kodanikukaitsemehhanismile, võib-olla tegemist on väikese sammuga, kuid see on oluline samm turvalisema Euroopa, turvalisema maailma suunas ma tahan äh, südamest tänada äh, Euroopa Parlamenti tervikuna ja iga kolleegi eraldi, kes on teinud äärmiselt konstruktiivset tööd äh, algusest peale. parlament veel kord näitas, et parlamendi näol on tegemist institutsiooniga, kes tõesti kuulab ära kodanike mured Äh, ajal, kui võib-olla Euroopasse ei suhtuta kui positiivsesse elunähtusesse ja äh, suured äh, rahvahulgad võib-olla ei suhtu positiivselt ühendusse ja see on üks valdkondi, kus me saame tõestada, et Euroopa eksisteerib nende jaoks, et Euroopal on sõbralik pale ja et see on meie ühine Euroopa kodu ja see kujutab endast olulist positiivset peatükki meie ettevõtmistes, mis tõestab, et see tugineb solidaarsusel. tegemist on uue mehhanismiga, mis aitab muuta äh, meelestatust ja lähenemist kodanikukaitsele. tegemist on äärmiselt kasuliku vahendiga ja kui me äh, äh, ütleme kodanikele, et Euroopa on teie poolel ja ulatab teile abistava käe ja loob võimaluse äh, ühenduse pidamiseks ja dialoogi pidamiseks äh, äh, inimestega, on see oluline, sest parlamendil on väga selge seisukoht selles küsimuses ja ma leidsin, et seda seisukohta tuleb kaitsta ja tugevdada. on vaja seda kindlustada ja toetada ja suur tänu ka volinik Georgievale pühendumuse eest sellele teemale, mida ta on üles näidanud selle küsimusega tegelemisel ajal, kui Euroopat on vapustanud äh, mitmed katastroofid ja dramaatilised sündmused. ta on alati olnud inimeste südames, olnud inimeste lähedal, kes on kannatanud ja abistanud äh, nii perekondi kui ka kogukondi. Äh, selliste sündmuste üha sagedamini esinemise puhul on kasvanud ka vägivald ja need tunded, äh, see humaanne lähenemine on see, mida see programm äh, peabki näitama ja tagama. Äh, uus peatükk käsitleb ennetusmeetmeid. ennetamine on oluline töövaldkond, sest on vaja kasutada ennetavaid meetmeid, et sellised sündmused, katastroofid ei toimuks, mitte piirduda ainult abiga ka katastroofi järel on mitmeid võimalusi eh, ka nende hädaolukordade mõjude leevendamiseks. me peame mõtlema näiteks riski ohjamise programmidele, mis kujutavad endast olulist vahendit eh, selle nimel, et programm oleks järjepidev ja tulemuslik ja meil on vaja ka ühist varade kogumit, mida on võimalik siis panustada eh, vastavalt selle mehhanismile operatsioonide läbiviimiseks ja ja siin on väga palju muid aspekte, mida ma kahjuks ei saa täna äh, mainida ajanappuse tõttu. me üritasime hajutada mõningate liikmesriikide ka äh, kartusi, äh, me püüdsime tõestada, et on võimalik solidaarsust ja subsidiaarsust omavahel ühendada ja ma tänan kõiki, kes on panustanud selle raporti koostamisse ja ma hea meelega kuulen ka seda, mida proua volinikul on öeldud president, suur tänu proua Gordini ja nüüd voliniku nimel proua Georgieva. tänan president, kohe alguses ma tahaksin tänada proua Gordinit ja kõiki Euroopa Parlamendi liikmeid, kes on väsimatult aastate jooksul töötanud selle nimel, et kujundada täna teile esitatavat äh, seaduseelnõu. Äh, otsus, mille me langetame Äh, tagab parema kaitse meie kodanikele ja meie majandusele. Äh, kaitse äh, selle selge suundumuse vastu, et katastroofide hädaolukordade arv on kasvamas. see annab meile võimaluse paremini abistada katastroofide ohvreid kõikjal maailmas. Te olete teadlikud, et viimase aastakümne jooksul oleme olnud tunnistajaks sellele, et selliste katastroofide arvukus, intensiivsus Euroopas on tõusnud. kümne aasta jooksul oleme kaotanud sada tuhat kodanikku, äh, kes on kaotanud oma elu kas tulvavete läbi äh, või suviste ja talviste tormide läbi. see on märkimisväärselt äh, mõjutanud ka meie majandust ja toonud kaasa sada viiskümmend miljardit eurot kuludena. ja selline trend on levinud ülemaailmselt viimase kolme aasta jooksul esimest korda inimkonna ajaloos on meie kahjude kulud ületanud sada miljardit dollarit aastas ja me teame, et see summa kujutab ainult ühte väikest osa kahjudest, sest see peegeldab ainult kindlustatud kahju ja mitte kogu kahju. Euroopas sel suvel toimunud üleujutused äh, meie Kesk-Euroopa riikides äh, läksid meile maksma rohkem kui kaksteist miljardit eurot ja Saksamaa puhul on see olnud ajalooliselt kõige suurem kahju, mida nad on kandnud. ja seetõttu me ei soovi, et me jääksime jälle kaotajaks ja selle uue seaduseelnõu ähm, ettepanekuga me püüame teha pika sammu selles suunas, et Euroopas oleks tugev hädaolukordade reageerimise mehhanism, mis keskendub äh, valmidusele ja ennetustööle ja mis tagab ka kooskõlastatud prognoositava äh, reageerimise. esimest korda Euroopa ajaloos meie liikmesriigid äh, aktsepteerivad äh, neile pandud õiguslikku kohustust tagada valmidus hädaolukordadeks ja me oleme oleme kokku panemas eh, spetsialistide ja vajalike vahendite kogumi, mis oleks eh, eh, valmisoleku seisundis juhuks, kui neid on vaja kasutada. ja, ja ma olen korduvalt ise kuulnud ja ka Euroopa Parlament on seda rõhutanud, et sellistes olukordades peab Euroopa tegutsema ühtse jõuna Euroopa hädaolukordade reageerimise suutlikkus, mida te olete korduvalt oma ettepanekutes rõhutanud, on saamas tegelikkuseks. me oleme lähtunud äh, alt üles lähenemisest, mis lähtub liikmesriikide vabatahtlikust panustest äh, sellesse vahendite ja spetsialistide kogumisse ja mis lähtub subsidiaarsuse põhimõttest. ja lõpetuseks ma tahan öelda, et äh, paar nädalat tagasi nägin Filipiinidel ise, mida see tähendab, kui Euroopa tegutseb ühtse jõuna. ja ma olen väga uhke selle saavutuse üle. Äh, tulevikus äh, õigusaktide rakendamine nõuab veel kord teie toetust ja ma jään lootma teie toetusele. tänan. suur tänu, proua volinik Jüri Kaigjamäe ja nüüd saab sõna äh, raportöörid, äh, härra Paškut ei ole saalis, järgmisena proua Stifler. aitäh, härra asepresident, äh, proua volinik, kallid kolleegid kodanikukaitsemehhanism aitab parandada Euroopa Liidu koostööd katastroofidele reageerimisel samuti ka ennetamistegevuste planeerimisel enamis, enamus kodanikukaitse eh, tegevusi on eh, siiani aset leidnud põhiliselt arengumaades, mis on kannatanud eh, kohutavate ja üha sagenevate looduskatastroofide all. me näeme, et ainult äh, kolmkümmend protsenti vahenditest on siiani olnud suunatud väljapoole Euroopa Liitu ja mulle tundub, et äh, see raha kasutamine ei ole praegu kooskõlas reaalsusega, me peaksime enam vahendeid suunama arengumaade katastroofide leevendamisse. suur tänu, kolleeg Strifler, järgmisena härra Stavrakakis. tänan, president kodanikukaitsemehhanism tõepoolest äh, loob Euroopa Liidus äh, lisandväärtus, äh, tagades suurema solidaarsuse inimeste vahel. näiteks hiljutised sündmused Aquila maavärina puhul Itaalias näitasid seda või näiteks taifuuni kahjustuste likvideerimisel Filipiinidel. ja päris kindlasti ennetus on parem kui äh, tagantjärele tegutsemine ja see on ka äh, odavam võrreldes äh, katastroofi järgse mm, taastamis- ja puhastustööga. kui me räägime sellest ettevõtmisest siis Euroopa Parlament tunnustab neid jõupingutusi, mis on tehtud selleks, et muuta ratsionaalsemaks ühenduse poolne abi. on oluline tagada koostöö ja koordineeritud tegevus. suur tänu! suur tänu, härra kolleeg Stavrakakis. me alustasime väga täpselt äh, vastavalt äh, ajagraafikule ja, ja ja kuigi tol hetkel raportöör ei olnud kohal, ma arvan, et me peaksime neile võimaluse sõna võtta. härra Paško on nüüd ta, ta, saali tulnud ja võib-olla anname talle võimaluse võtta sõna. kodanikukaitsemehhanism täidab äh, olulist rolli solidaarsuse tagamisel ja see annab Euroopale suutlikkuse reageerida erinevatele hädaolukordadele Äh, äh, pärast äh, väliskomisjoni seisukohta, me, ka meie toetasime seda üldist lähenemise, mille eesmärk oli muuta see ad hoc süsteem ette kavandatud hädaolukord reageerimise ja kriiside ohjamisele ja sätestatakse ka liikmesriikide rollid väliskomisjon tervitab seda, et keskendutakse ennetusmeetmetele ja valmiduse tõstmisele ning rõhutas, et on vaja ühiselt hindada riske ja koostada hädaolukordades tegutsemise kavasid. ja solidaarsusklauslid rõhutatakse ka meie dokumendis ja selles lõppversioonis, mida me täna arutame. väliskomisjoni arvates oli oluline Äh, saavutada piisav tasakaal äh, ühelt poolt kiire reageerimise vahel ja teiselt poolt Euroopa Liidu välissuhtluse sidususe vahel. me hindame kõrgelt konstruktiivset lähenemist ja voliniku äh, Georgia toetust selle raporti ettevalmistamisel. suur tänu, härra Pasku. härra Vlasak ei ole saalis sellega on komisjonide esindajate seisukohad lõppenud ja nüüd fraktsioonide nimel härra Seeber, kaks minutit. suur tänu, president. kodanikukaitsemehhanismiga näeme me selgelt, et sellega luuakse kodanike jaoks lisandväärtust, sest kriisi puhkemisel äh, Äh, on Euroopa suuteline toetama ja abistama liikmesriike ja tegutsema ühiselt. algselt äh, tekkis probleem selles, et need meetmed kuuluvad äh, liikmesriikide pädevusse ja loomulikult liikmesriigid peavad tegutsema esimesena, eriti kui on tegemist inimtekkeliste katastroofidega kuid alati ähm, tekivad sellised olukorrad, mille mõõtmed on suuremad ja, ja seetõttu me ei tohi jätta liikmesriike üksinda ja abita. me oleme olnud tunnistajaks ka nendele sündmustele, kui äh, koordineeritud tegevust oleks võinud paremini korraldada ja praktilises mõttes see tähendab seda, et me peame eraldama rahalisi vahendeid, rohkem kui kolm miljonit eurot on selleks eraldatud ja äh, see jagunemine seitsekümmend protsenti kolmekümne protsendile äh, on hea, äh, mõistlik, seda on võimalik kaitsta ja on oluline ka lähtuda mineviku õppetundidest, sest need õppetunnid on näidanud, et on võimalik saavutada lisandväärtus, kui Euroopa suudab õigeaegselt appi tulla äh, ja abistada liikmesriike. meil on nüüd äh, moodulid välja töötatud, meil on modulaarne lähenemine, see on igati mõistlik lähenemine. sest loomulikult raha olemasolu on oluline, kuid äh, Euroopa Liit saab oma poolt ka tagada keskse koordineerimise, mis on samuti oluline aspekt. on olemas ka nõnda kaitseventiil, et liikmesriigid saavad nii-öelda vajutada nupule äh, ja otsustada, kas käivitada see ühine süsteem või mitte. see on äärmiselt oluline ja väga loogiline samm. ja ma loodan, et see mehhanism hakkab hästi toimima. me oleme juba saanud mõningaid kogemusi ja me saame nendest kogemustest lähtuda ja ma viitan siin Filipiini räsinud taifuuni. tänan ja nüüd proua Estela sotsiaaldemokraatide nimel proua president, kõigepealt tahaksin tänada raportööri Euroopa Komisjoni äh, ja ka Iirimaa ning eh, Leedu eesistujaid, kes tegid eh, tõsist tööd selle nimel, et saavutada see kokkulepe. seega alates jaanuarikuust äh, meil äh, saab olema juba äh, uus õigusakt, mille alusel tegutseda. katastroofide arvukus on pidevalt suurenenud ja keskmine kahju moodustab null koma kakskümmend protsenti ülemaailmsest SKP-st. viimaste aastate jooksul on äh, katastroofide ja hädaolukordade tõttu äh, äh, tekkinud ligi üheksakümmend tuhat ohvrit, sadu tuhandeid inimesi on see mõjutanud ja see on põhjustanud ka majanduslikku kahju, mis ulatub miljarditesse dollaritesse. ja ma usun, et me kõik mäletame ka seda katastroofi, mis äh, raputas Filipiine ja me teame, et need katastroofide tõsidus on äh, suurenenud ja seda osaliselt kliimamuutuste tagajärjel, mis tähendab seda, et me peame keskenduma ennetusmeetmetele ja vastavatele prioriteetidele. Lissaboni lepingus on sätestatud solidaarsuse klausel, millega kehtestatakse liikmesriikidele kohustust vastastiku abi osutamiseks katastroofide puhul, olgu tegemist siis loodusõnnetustega või inimtekkeliste õnnetustega. seda nii Euroopa Liidus kui ka väljaspool Euroopa Liidu. nõukoguga saavutatud kokkulepe on erineb äh, oluliselt sellest, Äh, ambitsioonikast ettepanekust, mille esitas äh, esmalt Euroopa Komisjon. Äh, see erines oluliselt ka Euroopa Parlamendi keskkonnakomisjoni ettepanekust, seega see ei ole saavutanud kõike seda, mida sooviti, kuid see kokkulepe saavutati sellisena, nagu ta on, kuna aega nappus ja läbirääkimised olid rasked ja seetõttu see ei ole võib-olla üldse ambitsioonikas mehhanism, kuid samas ma öelda, et ennetamine on parem kui ravi, mitte ainult sellepärast, et see on tulemuslikum ja odavam. me peame rõhutama, et Euroopa Liidu reageerimine peab olema kooskõlastatud ja tulemuslik. suur tänu. järgmisena anda nimi Rebecca Taylor. aitäh kodanikukaitsemehhanism on loodud selleks, et liikmesriikidel oleks lihtsam üksteiselt abi paluda ja seda saada. abi palutakse selliste katastroofide puhul nagu tulvavesi, suured metsatulekahjud ja teised õnnetused ning äh, see abi palumine toimub nii, et äh, toimu-, äh, pöördutakse komisjoni poole, kes siis palub abi liikmesriikidelt ja vajadusel rahvusvaheliselt organisatsioonidelt minu riik ei ole seni õnneks abi vajanud, kuid ma olen väga tänulik selle eest, et seda on võimalik vajadusel küsida. minu valijad peavad küll kannatama erinevate hädade all, näiteks üleujutused ja seetõttu kardan, et seda abi võib meil tõesti ka kunagi vaja minna samas peame me ka ise abi andma ja osalema humanitaaroperatsioonides ja ma arvan, et just selle tõttu on kodanikukaitsemehhanism meile kõigile väga oluline. see aitab saavutada kokkuhoidu ja aitab ka neid inimesi, kes on otsesed abiandjad. nüüd on ette nähtud ka parem planeerimine ja saab kasutada rohkem vabatahtlikke ning seetõttu annab Euroopa Liit ka konkreetse lisandväärtuse. ma arvan, et meil tuleb äh, hoida rahastamist vähemalt sellisel äh, tasandil, sellisel tasemel, et äh, ei tekiks moraalset hädaohtu, et tegelikult abi ei antagi, selles osas peavad oma osa andma ka liikmesriigid ning liikmesriigid peavad tagama selle, et need, nad võivad oma antavat abi kasutada ise, kui nende riigi tagab katastroof, suur aitäh! suur aitäh ka teile, proua Teiler ja nüüd äh, proua Sadu Hassi. head kolleegid. lugupeetud kolleegid, aitäh äh, raportöörile Elisabetta Gardinile tema töö eest. Äh, praegu arutame me Euroopa Liidu uut kodanikukaitsemehhanismi, mis kahtlemata parandab meie koostöövormi, mis on seni püsinud muutumatuna viisteist aastat antakse rohkem raha, kuid tähtsam on ehk see, et räägitakse rohkem sellest, kuidas katastroofe ära hoida ja kuidas paremini planeerida vajalikke päästetöid. kindlasti tuleb siinkohal rääkida ka kliimamuutustest ja nendega võitlemisest. näiteks äh, Münich äh, Reem äh, ütleb, et ilmaga seotud õnnetuste puhul on suuresti kasvanud kindlustuste tehtavad väljamaksed, üleujutused, tormid e, ja põuad on e, üleüldised e, ja põhjustavad palju kannatusi. näiteks sel sügisel on Põhja-Euroopat tabanud väga rasked tormid ning mitmed inimesed on nende tõttu surnud. kui me valmistuksime katastroofideks paremini, siis oleks võimalik inimkaotusi vältida ja majanduslikku kahju vähendada see otsus, mille me praegu vastu võtame, viib äh, liikmesriigid ka selleni, et nad äh, paremini hindaksid tööstusõnnetuste riske ja võtaksid meetmeid nende õnnetuste vältimiseks. eriti oluline on mõelda keemia- ja kaevandustööstusele. tööstusõnnetustes äh, vallanduvad tavaliselt mürgid, mis ei jää ju ainult õnnetuskohale, vaid mille tuul ja vesi ka mujale kannavad. meenutan siinkohal Ungaris kolm aastat tagasi toimunud alumiiniumitehase katastroofi, kus purunes jäätmebasseini põhi ja seetõttu ujutas söövitav vesi üle kaks küla. ka seda katastroofi oleks saanud ära hoida, kui jäätmebasseini oleks õigeaegselt kontrollitud ja seegi näide näitab meile selgelt, et katastroofide ärahoidmine ja nende tagajärgede vähendamine ei puuduta mitte ainult päästetöötajaid, vaid eh, tegelikult eh, algab ennetustöö juba siis, kui keemiatehastele ja kaevandustele antakse load või neid kontrollitakse. loodan eh, väga, et te seda raportit toetate. suur aitäh teile, proua Rossi ning nüüd saab sõna kolleeg Rospa. lugupeetud president, lugupeetud volinik, aitäh! kui me räägime kodanikukaitsemehhanismist, siis äh, siin on väga tähtis äh, see, kuidas me reageerime loodusõnnetustele ning ka eriti just piiriülestele loodusõnnetustele ja selles vallas on meil vaja ka paremat koordinatsiooni äh, Euroopa Liidus. ma tulen, olen ise pärit piirkonnast, mida tihti räsivad tormid ja öö, riigid minu piirkonnas on juba praegu kahepoolseid kokkuleppeid sõlminud tagajärgede, tagajärgedega tegelemisel. me näeme, et need süsteemid riigiti on väga erinevad ja ka vajadused on väga erinevad. nii et probleemiks on see, et ettepanek, mis peaks kahekordistama eelarve järgnevateks aastateks, ei täida oma eesmärki, me näeme, et äh, riikide eelarveline olukord on madalseisus, vaja oleks, et äh, liikmesriigid äh, ise hakkama saaksid ilma selle eelarve suurenemiseta. aitäh ja nüüd saab sõna proua Suusa. aitäh, president tegelikult ei piisa sellest äh, tekstist, see ei aita meid. ennetusmeetmete puhul, äh, ennetusmeetmetest rääkides ei ole see tekst äh, piisavalt jõuline ja loomulikult on saavutatud kokkuleppel mitmeid positiivseid külge, aga mitte piisavalt. siin räägitakse sellest, kuidas päästa inimesi katastroofide ajal ja ka sellest, kuidas kaitsta keskkonda, siin räägitakse subsidiaarsuspõhimõtte austamisest. see tähendab seda, et liikmesriik võib taotleda kodanikukaitsemehhanismi kasutamist, kui ta ei saa ise hakkama ning kindlasti ei suru keegi liikmesriigile oma abi peale. nii et selles suhtes on tegemist hea solidaarsusinstrumendiga, kuid teisest küljest on looduskatastroofe ju järjest rohkem. ja samas ei saa öelda, et need oleksid täiesti looduslikud katastroofid, sest neid puudutavad, sest neid põhjustavad kliimamuutused, mis on kunstlikult esile kutsutud. nii et ennekõike on süüdi kapitalistide ahnus kui mõni katastroof toimub, on meil vaja kiiresti ja tõhusalt reageerida. nii et ma usun, et see kokkulepe on küll vajalik samm ja et see viib meid edasi, aga ma tahan samas ka öelda, et see mehhanism on ebapiisav ja lisada veel seda, et tegemist ei ole mehhanismiga, mida saaks kasutada näiteks sõjalistel eesmärkidel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 võttes arvesse, et äh, toimub järjest rohkem katastroofe, on vägagi tervitatav, et Euroopa Liit koordineerib nende katastroofide tagajärgede likvideerimist. loomulikult peame me reageerima olukordadele, mis tekivad ja pakkuma vajalikke teenuseid. kuid tuleb aru saada, et Euroopa Liit äh, Euroopa Liidu töö on lisandväärtusega, ennekõike teevad äh, katastroofide puhul töö ära ikkagi liikmesriigid ja kohalikud äh, omavalitsused. aitäh ja nüüd äh, härra Obermeier, kes on fraktsioonilise kuuluvuseta liige. jah, aitäh, härra, proua president. selge on, et meil on vaja arvestada regionaalsete erisustega ja neid erisusi arvestavad muidugi ennekõike liikmesriigid ise kuid lisaks on võimalik ka koordineerimiste töö Euroopa Liidu tasandil ja riskihaldus, riskihaldus, riskijuhtimine on samuti väga oluline. Euroopa Liit peab õppima kogemustest, mitte lihtsalt ülevalt alla käskusi andma tihti on äh, nii, et äh, riik ei suuda tegeleda rohkem kui ühe katastroofiga korraga ja kui tema enda riigis juhtub katastroof, peaks tal olema võimalik enda eraldatud vahendeid kasutada enda tarbeks. ja ma loodan väga, et kodanikukaitsemehhanismi ei ole tegelikult vaja kasutada. aitäh, proua Krostet! Euh- aitäh! proua asepresident, tõsi on see, et loodusõnnetuste esinemine sageneb ja kliimamuutused järgnevatel aastatel riske ainult suurendavad, olgu siis tegemist inimtegevuse tagajärjel või siis lood, tekkinud või looduslike katastroofidega, me räägime tuhandetest ohvritest ka Prantsusmaal ning äh, kulud ulatuvad miljarditesse. meil on vaja mehhanismi, mis oleks palju ambitsioonikam, palju reaktiivsem, sest ilma selleta äh, jääme me improvisatsiooni valdkonda nii et me peame suurendama koostööd, koordineeritust liikmesriikide tegevuse vahel ja lõpuks ometi tahan ma öelda, sest äh, juba kahe tuhande kuuendast aastast äh, oleme me oodanud sellist ambitsioonikamat äh, programmi, jah, meil on vaja hädaolukordadele reageerimise keskust ja Euroopa Liidu võimekuse edasiarendamist, siin on täiesti konkreetsed näited selles äh, mehhanismis, sellest, milles seisneb täpselt Euroopa Liidu lisaväärtus, sest ähm, kaheksakümmend kaks protsenti küsitletud eurooplastest leidis, et äh, Euroopa Liidu ühine reageering äh, looduskatastroofidele on palju tõhusam kui üksikute liikmesriikide reageerimine. aitäh nüüd äh, härra Tapaldi. aitäh. aitäh, president. lugupeetud volinik. tegemist on ettepanekuga, mis näitab, et me oleme õppinud mineviku kurbadest kogemustest tõesti, eh, Ungari kannatas kolm aastat eh, tagasi alumiiniumitehase katastroofi tõttu. ning eh, sama, samasugune, see, selle õnnetuse tegelikult põhjustas Rumeenia kivisöekaevanduses juhtunu ma olen nõus sellega, et liikmesriigid peavad komisjonile teatama, milline on nende võimekus, et me saaksime ühistegevust planeerida. ja kindlasti on vaja mingit juhtimiskeskust. aga tööstusõnnetuste puhul on väga raske tegelikult tegutseda piisavalt ja praegu me seda ei tee. aitäh, härra Natal, palun lugupeetud president, äh, volinik, kodanikukaitsemehhanism tähendab ennekõike raha, aga Euroopa Liidul ei ole ju raha. raha kuulub rahvusriikidele. ja praegu te püüate seda raha ära võtta ja siis riikidele tagasi anda, olles sellele peale kirjutanud Euroopa Liidu raha. nii et ühe käega võtate, teisega annate. see on meeleheitlik katse Euroopa kodanikele öelda, et Euroopa on, on neile kasulik, kuigi samas on teie populaarsus kõigi aegade madalaimal tasemel. ma olen täiesti nõus, et kodanikke tuleb aidata, kui riiki tabab suur metsatulekahju, üleujutus, põud, torm. näiteks Filipiinidel toimus just mõni aeg tagasi hirmus õnnetus, aga vaadake, mida tehakse Suurbritannias saadetakse välja laevad, lennukid, helikopterid ja seitsekümmend miljonit naela. järelikult meie, britid, juba oleme abi andnud. me ei pea seda andma läbi Euroopa Liidu, et teie saaksite seda propagandistlikult kasutada enda huvides. aitäh, äh, härra Natal. härra Stojanovit siin ei ole. ja seetõttu saab sõna proua Schne-, härra Schnellhardt. lugupeetud president, lugupeetud daamid ja härrad. loodusõnnetusi on ikka juhtunud ja juhtub kindlasti ka tulevikus näiteks äh, minu valimisringkonnas oli hiljuti üks äh, raskemaid üleujutusi Euroopa Liidul on muidugi oma töö teha ja seda ta teebki ning äh, praegune määrus on suurepärane võimalus äh, tõhustada meie reageerimisvõimekust katastroofidele. viimaste kuude sündmused on selgelt näidanud, et tarvis on teha rohkem ning äh, meil oleks vaja ka Euroopa kodanikukaitsekeskust aga tegelikult ei ole tõhusat koostööd ka regioonide vahel. nii äh, oli see näiteks äh, ka siis, kui toimus see üleujutus, millest ma rääkisin äh, sest ühes piirkonnas küll võeti kõik vajalikud meetmed, kuid teises neid võtta ei õnnestunud, sest ei olnud piisavat koostööd. suur osa rahast läheb katastroofide tagajärgede likvideerimisele, kuid rohkem tuleks panustada ka nende ennetamisele. ja lisaks tahaksin küsida ka seda, kuidas raha liigub. liiga kaua läheb aega, enne kui äh, ressursid lõpuks jõuavad nende inimesteni, kes neid tegelikult äh, vajavad ning äh, paljud äh, kindlustusettevõtted peavad ootama äh, liiga kaua luba, et üldse välja maksta mingisugused erakorralised hüvitised. ja paljud lähevad bürokraatia tõttu pankrotti. aitäh, proua Šarbu. suur tänu. taifuun, mis põhjustas Filipiinide katastroofi, on kahtlemata kohutav õnnetus ja ühtlasi on see ka näide erakorralistest ilmastikuoludest, mille on põhjustanud kliimamuutus. selliseid õnnetusi toimub tulevikus järjest rohkem ning kahtlemata on neil kõigil katastroofilised tagajärjed. me teame, et selliseid õnnetusi juhtub tulevikus rohkem ning need on veelgi intensiivsemad, kuid kahjuks ei tea me, millal need juhtuvad. seetõttu on väga oluline olla valmis sellisteks katastroofideks et nende ilmnemisel tõhusalt ja kiiresti reageerida. kodanikukaitsemehhanism aitab meid selles. me oleme pidanud läbirääkimisi nõukoguga ning seetõttu on meil võimalik seda mehhanismi oluliselt tõhustada, see tähendab riskide paremat hindamist, suuremat teadlikkust, suuremat koostööd ja koordineeritust ning samuti paremat võimekust operatiivse koostöö ajal, alal me ei räägi mingisugusest pealiskaudsest äh, koostööst, äh, vaid sisulisest koostööst, konsolideeritud Euroopa, euroopalikust koostööst, mis võib tulevikus päästa elusid. aitäh teile, on äh, härra Natal esitanud sinise kaardi, kas te soovite selle küsimuse vastu võtta? jah, palun, härra Natal. noh, alastan, eks ole. η συνάδελφος olgu, proua Borson. prirodne ja druge katastroofe ne poznaje držav. aitäh. looduskatastroofid äh, on piiriülesed ning eeldavad koordineeritud äh, tegutsemist kahjuks viimastel aastatel on looduskatastroofide esinemine sagenenud äh, ja looduskaitsemehhanismi vahendeid vähendati märkimisväärselt. me teame, et üleujutused on Kesk-Euroopas sagenenud ning metsatulekahjud Lõuna-Euroopas. me peame looma kaitseteenistuse, mis äh, oleks valmis erinevates äh, tingimustes, et me saaksime äh, näiteks metsatulekahjude vastu võidelda ähm, kogu piirkonnas, ähm, Hispaanias, Bosnia-Hertsegoviinas ja sellise ühtse mehhanismi vastuvõtmine kindlasti aitab neid probleeme näha tervikuna no,. Okay. Saranatel soovib teile küsimuse esitada, ei mitte siis äh, anname sõna kolleeg Smolkovale. aitäh. Need katastroofid, millega me täna silmitsi seisame, ei ole midagi erakordset, me näeme neid juba igapäevaselt ja need mõjutavad äh, inimeste igapäevaelu. see on hea äh, raport ähm, mille sisuks on siis äh, liikmesriikide võimude abistamine looduskatastroofide tagajärgede kõrvaldamisel. me räägime siin sadade tuhandete inimeste eludest ähm, ja tähtis on kasutada kõiki vahendeid, mis meie käsutuses äh, on Need äh, katastroofid puudutavad äh, mitmeid riike tundmata piire. loodame, et kodanikukaitsest äh, saab oluline osa ka ennetustegevuses, mitte ainult Euroopa Liidus, vaid väljas, vaid ka väljaspool seda. aitäh. nüüd enne, kui läheme vaba mikrofoni juurde, annaksin sõna kolleeg Vlasakile Regi komisjoni nimel. aitäh, proua asepresident, proua volinik. see uus äh, ettepanek äh, ühendab äh, praegust kodanikukaitsemehhanismi mis on kahe tuhande seitsmendast aastast pärit, tegemist äh, on äh, kiireloomulise küsimusega, me peame tõepoolest selle äh, mehhanismi vastu võtma enne aasta lõppu, enne uue finantsperioodi algust. komisjon leiab, et oleks vaja ühiste vahendite kasutamise protseduuri lihtsustada, aktiveerida kodanikukaitsemehhanism kiireloomulistes äh, olukordades äh, ja see peaks äh, vähendama ka administratiivkoormust liikmesriikidele. regionaalasjade komisjoni nimel tahaksin teile meenutada, et ähm, kodanikukaitsemehhanismi aluseks on probleemide lahendamine võimalikult madalal tasandil, me räägime siin kohalike omavalitsuste tegevusest, kuna nemad on kõige lähemal ka lahendustele probleemidele. aitäh, härra Vlasak, nüüd läheme vaba mikrofoni juurde, kaks kolleegi on sõna soovinud, kõigepealt annaksin sõna härra Matulale. aitäh proua asepresident, proua volinik, kohalike omavalitsuste kaasamine on väga tähtis, kiire eh, loomulistel ning eh, hädaolukordades sekkumisel, ka mm, piiriüleste juhtude puhul peaksid kohalikud omavalitsused enda koostööd eh, enam koordineerima, ühtsed juhised erinevate mehhanismide vahel on kindlasti olulised ähm, kriisidele reageerimise kiirendamisele ja ka ühtse tegutsemise soodustamisel selle läbi, et äh, luuakse näiteks ka alternatiivseid äh, transpordi äh, juurdepääsu viise, eriti just piiratud juurdepääsuga regioonides ka tähtis on ka vabatahtlike kaasamise koordineerimine, see on äh, väga mõjus, äh, kui räägime just kodanikepoolse abi korraldamisest, me teame, et ekspertidega käsikäes teevad tööd äh, terved meeskonnad, vabatahtlikke. tahaksin tänada raportööri suurepärase töö eest. aitäh. härra Ferreira, palun. aitäh asepresident, volinik. mulle tundub, et te olete veidi kiirustanud ja osa detaile on siin välja, välja jäänud, muidugi äh, on katastroofide puhul ennetamine väga tähtis, püüda mm, kahjusid juba enne vähendada ja tervitatav on Euroopa Parlamendi äh, raport sel teemal, kuid äh, te ei ole arvesse võtnud kõiki soovitusi, mida mina tegin, äh, piisav raamistik rahanduse, raha, rahastusele, ennetamisel, teatud ri-, eririskivormid näiteks rannikutele, metsadele, piirkondadele, kus, mis on asustatud ja nii edasi. kõik seda pole arvesse võetud. ennetamise valdkonnas sooviksime ka solidaarsusfondi määruse muutmist, mis võimaldaks nende vahendite paindlikumat rakendamist. volinik Georgieva, suur tänu kõikide nende märkuste eest neli märkust minu poolt, esiteks äh, selle seadusandliku äh, akti puhul me võtame arvesse kodanike tahet, üheksa äh, kodanikku kümnest on öelnud, et nemad soovivad, et Euroopa Liit oleks ühtne nende nähtuste vasta, vastu võitlemisel, mis ohustavad nende elusid me suurendame solidaarsust nendes valdkondades, kus see on äh, mõttekas, kus me saame enam oma kodanikke aidata. üheksakümmend protsenti looduskatastroofidest on äh, kohaliku iseloomuga ja seal pole solidaar-, solidaarsusmehhanismil äh, kohta, aga need kümme protsenti, mis on piiriülesed ja ka ulatuvad Euroopa Liidu piiridest väljapoole, et mida vähemaid inimesi see ohustab, seda vähem on ka kahjusid. me peame suurendama ka kohalike omavalits-, omavalitsuste võimekust. kui meie meeskonnad, kui ne, meie meeskondi koos kasutada, siis on nad palju tõhusamad. ja tahaksin rõhutada seda, et äh, me kasutame äh, ka solidaarsusfondi solidaarsust me oleme koostööd teinud selleks, et ähm, kodanikukaitsemehhanism ning solidaarsusfond, äh, neid oleks võimalik äh, lihtsustatud korras äh, rakendada. kolmandaks, me räägime siin lähimuspõhimõttest kinni pidades, see on ähm, alt üles lähene, mitte, lähenemine, mitte ülevalt allapoole ja leiame, et äh, kohalikud äh, omavalitsused teevad kindlasti koostööd äh, riikide valitsustega. neljandaks, kindlasti me räägime siin kulutõhususest. meil on vaja üles ehitada ennetuse kultuur, arvestades kliimamuutusi ning üha sagenevaid looduskatastroofe. üks investeeritud euro toob tagasi nelikümmend, aiab meil kokku hoida nelikümmend ähm, üheksa eurot kriisidele reageerimisel. ja lõpetuseks ütleksin, et äh, me jääme ootama koos, edasist äh, koostööd selle seadusandliku akti rakendamisel Euroopa Parlamendiga ja loodame, et see kõik on meie kodanike huvides. aitäh, volinik Georgieva ja nüüd äh, annaksin uuesti sõna vol- äh,, raportöör proua Gardiinile. suur tänu, aitäh kolleegidele, kes sõna võtsid ja aitäh volinikule, täna räägime millestki, mis on tähtis kuna see puudutab solidaarsust ja Euroopa vaimu. kodanikud äh, täna soovivad näha enam Euroopat äh, see ei ole mitte alati nii. viimastel päevadel äh, minu enda kodupiirkonnas Veneetsias äh, toimus neljapäevane sündmus. Äh, seal on, seal osalevad mitmed eksperdid Ühendkuningriigist, Ungarist, Eestist, muidugi Itaaliast, nii et see on neljapäevane üritus ja püütakse selle kaudu koostööd parandada, võib-olla see rahastus ei olegi niivõrd suur, kuid kui me räägime suurte konverentside korraldamisest, siis on meil vaja miljoneid, kuid endiselt äh, ennetus on siiski odavam kui kahjude kinnimaksmine. eelmisel äh, nädalal oli vabatahtlike päev Giuseppe Zambelletti äh, oli ähm, üheks keskseks kujuks ähm, sellise vabatahtlikkuse alusel tegutsemise äh, populariseerimisele äh, teatud regioonides on ähm, vabatahtlike roll olnud mõõtmatult suur, me oleme teinud tööd, mis on maksma läinud kakssada miljonit eurot, kui oleks pidanud selle eest tegelikult tasuma, nii et see solidaarsuse vaim, vabatahtlike panus, see kõik aitab meil tagasi jõuda normaalse elu taastamise juurde pärast loodusõnnetuste toimumist. me peame seda potentsiaali Euroopa Liidus ära kasutama ja tänane hääletus võib olla üks paljudest, kuid see muudab paljude elu. ja inimesed tänavad meid selle eest, aitäh, volinik, kogu selle kire eest, mis te olete oma töösse pannud. aitäh, proua Gardiini, sellega meil arutelud raportöö osa lõpeb ning hääletus proua Gardini äh, raporti osas äh, toimub äh, kell üksteist kolmkümmend, praegu aga peatame istungjärgu ja tuleme tagasi kell pool kaksteist.